päevakorrapunkti juurde jõuame, tahaksin anda teada, et proua Iveta Grigule eh, liitub eh, ALDE fraktsiooniga alates kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat viisteist ja alates sellest kuupäevast ei ole enam